time. Um, explanations on energy efficiency. energiatõhusus kuuskümmend seitse hääletusselgitust, nii et hoiatan, nii et see võtab meil küll aega rohkem kui tunni. proua Anniki, teil on sõna, üks minut, palun